Ehm, samas ei tohi jääda ootama, et mingi masin või aparaat ütleb teile, mine vasakule või mine paremale. kasutame intelligentselt siis neid uusi intelligentseid transpordisüsteeme, tänan! arutelu on nüüd lõppenud ning hääletus toimub homme kell kaksteist. Uh, nüüd me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde ja Äh, järgmine päevakorrapunkt on Sterksi raport sadamasse sisenevate ja sealt väljuvate laevade teavitusformaalsuste kohta. annan sõna neljaks minutiks härra Dirk Sterksile. suur tänu, härra president. kui üks autode konteiner tuleb äh, Taanist Antwerpeni, siis ta reisib ju Euroopa Liidu sees ning äh, lasti ei tohiks maha laadida. kui Gdanskisse minna, äh, aga äh, tuleb jälle täita mitmesuguseid tolliformaalsusi, me soovime, et niisugused takistused likvideeritaks ja loodame, et see toob kasu kogu meretranspordile ma tahaksin nüüd tänada siin nõukogu ja komisjoni äh, esindajaid tänada, Euroopa Parlamendi kolleege tänada selle eest, et me oleme jõudnud kokkuleppele, meie kokkuleppe mm, põhijooned on siis selles, et äh, võtta vastu uued, äh, uued eeskirjad, haldusmenetlusi peaks lihtsustama, peab ühe, ühtlas-, ühe kontrollpunkti looma samuti peab eh, vabastama Euroopa Liidu sadamate vahel reisivad eh, laevad mitmesugustest ebavajalikest kohustustest. samuti tuleb arutada, milli-, kuidas käsitleda eh, kaubavedusid, kui need, kui kogu kaup ei pärine mitte kolmandatest riikidest. tähtis on jätkuv sujuv transpordisüsteem, ähm, on tehtud ettepanek ka ühe keele kasutamiseks, äh, nimelt inglise keele kasutamiseks, nõukogu oli aga kahjuks selles küsimuses järeleandmatu maksimaalne, mida me saime saavutada, on see, et nimetada põhjenduspunktides ära, et liikmesriigid püüavad leida ühist keelt kirjaliku või suulise suhtlemise jaoks. samuti püüdsime parandada lootsiteenuste olukorda me soovisime, et kapten võiks saavutada, saada ka loa ilma lootsita sõiduks, kui vaja. taha, tahaksime, et selline lähenemine puudutaks kogu Euroopa Liitu ja rakenduks nii kiiresti kui võimalik. nõukogu soovis nende sätete, uute sätete rakendamist edasi lükata, meie soovime neid kiiremini vastu võtta, eh, esimene juuni kaks tuhat viisteist võiks olla nende rakendumine. aga meil on veel aega. tähtis on ka minu meelest see, et kaubavedude puhul arvestatakse uusi sätteid, et meie transport oleks jätkusuutlik, keskkonnasäästlik oleme juba väga palju etappe läbi teinud, nõukogul on olnud mitmeid raskusi. nõukogu kogu aeg mõtleb ainult äh, kuludele ning ei suuda keskenduda nendele eelistele, mille, mille me võime saavutada uue direktiiviga. kui me need uued sätted rakendame, suudame ka siseturu välja kujundada kiiremini nõukogu suhtumine e-, paneb mind imestama ning teeb mind pahaseks, sest meie soovime Euroopa tasandil ühtseid lahendusi rakendada niipea kui võimalik. Äh, suur tänu, härra Sterks ning nüüd on sõna härra volinik Kallasel. lugupeetud president lugupeetud parlamendiliikmed, kõigepealt suur tänu härra Sterksile püüdluste eest sadamasse sisenevate ja sealt väljuvate laevade teavitusformaalsuste osas. see on väga oluline samm. küsimus ei ole siin ainult mitte teavitusformaalsustest. see direktiiv lihtsustab administratiivseid nõudeid ning teeb lihtsamaks saadetiste kättesaamise lõpptarbijale. laevandus ei ole varem kunagi olnud nii atraktiivne. see direktiiv on üks osa Euroopa äh, merepiirkonna kehtestamisest ja selle ning siseturu kaasamisest Euroopa merendusvaldkonda. merendus ja meretransport on väga keeruline küsimus, isegi sel juhul, kui laevad sõidavad ainult Euroopa Liidu sadamate vahel ja kaup on ainult siseturul müügil. aga praegu on Euroopa Liidu sisene merendustransport silmitsi liiga suurte administratiivkuludega. arutelude käigus küsis, tekkis küsimus, millal peaks, missugune peaks olema täht, tähtaeg elektrooniliste formaalsuste kasutuselevõtuks. kompromissettepanek oli siis viisteist juuni kaks tuhat neliteist ning meie olime sellega nõus. komisjon on valmis vaatama ka selget raamistikku, mis puudutab lootsiteenuseid Euroopa sadamates. komisjon teatab oma aru, oma avastustest äh, teistele institutsioonidele. me, komisjon kavatseb anda teada ka mitmetest teistest küsimustest, näiteks äh, transpordist sise, siseveekogudel ja kuidas on Euroopa Liidu sisene äh, merendustransport seondub Euroopa Liidust väljapoole jäävate sadamatega ning mitmel muul teemal. lõppkokkuvõttes on komisjon nõus raportööri poolt saavutatud kompromissiga, ta toetab seda, tema arvates on, komisjoni arvates on tegu suurepärase tasakaalus äh, kompromissiga, mis põhineb komisjoni üldisel lähenemisel, suur tänu! suur tänu, härra Kallas ja nüüd on sõna härra Grandes Pascalil üheks minutiks. suur tänu, härra president, härra volinik Kallas, see direktiiv muuduta, puudutab mitmesuguseid sadamaformaalsusi, kui laevad sadamasse sisse sõidavad ja sealt välja lähevad ning daamid ja härrad, tegu on siin formaalsuste vähendamisega, dokumentide hulga vähendamisega, nii et äh, meretransport muutuks lihtsamaks, et laevadel oleks lihtsam sadamatesse sõita ja sealt väljuda. ma tahaksin tänada härra Sterksi selle töö eest, see oli väga arukas lähenemine ning variraportöörina äh, tundub mulle, et kõik see, mis on viimases äh, versioonis välja toodud, on igati rahulduspakkuv, kõik minu seisukohad on kaasatud ja järk-järgult me jõuame ka kokkuleppele. lõpet, lõppkokkuvõttes me jõuame kolme institutsiooni vahel tasakaalustatud kokkuleppele, siiamaani on hõlmatud väga palju olulisi valdkondi, mida nimetas ka härra raportöör olulised siin on keele, ühise keele kasutus, kasutuselevõtt. ma arvan, et tehtud on suurepärane töö, ma tahaksin õnnitleda härra Sterksi ja me oleme tõesti saavutanud komisjoni poolt seatud eesmärgi ning tänan ka, et komisjon on andnud oma panuse selle kokkuleppele jõudmiseni. suur tänu. suur tänu nüüd proua Serekiani, kaks minutit. suur tänu, president ma tahaksin tänada raportööri härra Sterksi suurepärase töö eest selle raporti kallal. me räägime siin liikumisvabaduse suurendamisest laevandussektoris. ma nõustun direktiivi eesmärgiga, et kogu kaua, kaubatransport Euroopa Liidus vabaneks mittevajalikest formaalsuste täitmisest, et me tõesti saavutaksime piiride vaba Euroopa me ei räägi siin ainult sellest, et ametivõimud peavad omavahel koostööd tegema, vaid ka sellest, et lihtsustamissüsteemid tuleks paika panna üheaegselt. seeläbi saab tagada ühtse Euroopa toimimise. tuleb tagada, et meretransporti kasutatakse optimaalselt. samuti peab võimaldama sel-, seda, et siseriiklikud eeskirjad muudaksid laevanduse sadamate vahel sujuvamaks senini pärsib laevandust endiselt liigne halduskoorem, seetõttu peaks ki-, võimalikult kiiresti jõustuma ka elektroonilised süsteemid, mis läbi saab vahetada väga kiiresti infot. koostoimimisvõime on väga oluline selleks, et saavutada tõeline ühine haldussüsteemi lihtsustamine. elektrooniline süsteem ei ole küll alati üleni tõhus ja kõik süsteemid ei ole ka koostoimimisvõimelised. mis tähendab, mis puudutab ühtset keelt, siis ma arvan, et sellest tuleks kasu Euroopa laevandusele. oleks, suhtlemine paraneks ja äh, liigsed viivitused kaoks. suur tänu, proua Serekiani, järgmisena härra Pesset, üks minut. poolteist minutit. Eh, merci, monsieur le, le... suur tänu, härra president härra, härra Tirksi eh, raporti pealkirja taga, tagant tulevad välja tohutud väljakutsed, mis puudutavad kogu transpordisüsteemi haldusraamistikus. meie ees seisavad poliitilised valikud äh,, kuidas muuta transport atraktiivsemaks, konkurentsivõimelisemaks, just meretransport, mis peaks muutuma tulevikus ning kuidas muuta meretransport keskkonnasõbralikumaks. härra Türksi ning teiste variraportööride töö on saavutanud oma eesmärgi. selle direktiiviga muutub meretranspordisektor Euroopa Liidus harmoonilisemaks, ühtsemaks, eeskirjad ühtlustatakse. me oleksime muidugi soovinud eh, rangemat kohaldamist, eh, sest siin on äh, veel palju küsimusi lahendamata, näiteks ühtse keele küsimus. Äh, nõukogu lähenemine on meile ka vastuvõetav, seega me toetame ilma reservatsioonideta nimetatud raportit. tänan. ja nüüd kaks minutit, härra Peeter Van Dalen. suur tänu suur tänu härra Sterksile suurepärase raporti eest, mis võimaldab konkreetsel moel jõuda meretranspordi arendamiseni, et ta saavutaks teatud eeliseid. muidugi on selles debatis välja toodud äh, teatud prioriteedid, näiteks äh, on nõutud, et komisjon äh, lihtsustaks protseduurireegleid ka jõetranspordi puhul, ning teeks vastavasisulised õigusloomelised ettepanekud. nüüd lootsitasõiduloa küsimuses loodan, et varsti pannakse Euroopa Liidus ühtne raamistik paika ning äh, lootside omavaheline konkurents muutub õiglasemaks. härra Sterks juba ütles ka seda, et äh, transpordikomisjon oleks soovinud äh, meretranspordis ühe keele kasutamist näha aga nüüd on niisugune sõnastus jäänud direktiivi, et liikmesriigid peavad otsima ühist keelt. see on väga tagasihoidlik edasiminek, sellepärast et kui laevaõnnetuses kannatavad inimesed selle tõttu, et on räägitud kolme erinevat keelt ja inimesed pole teineteist mõistnud, siis tuleb meelde, et meil on vaja siiski ühist keelt meresektoris ja jõesektorist ka, olgu see siis inglise keel. suur tänu! suur tänu, härra Van Dalen ja nüüd annan sõna üheks minu-, pooleteiseks minutiks härra Rikile. suur tänu, härra president! kõigepealt tahaksin tänada südamest raportöör Sterksi tehtud töö eest, samuti tahaksin õnnitleda teda nõukoguga läbirääkimistel saavutatu eest tekst, mis täiskogule esitati, on eriti oluline, loomaks barjäärideta meretranspordiruumi Euroopa Liidus. kindlasti on tähtis ka selles sektoris Euroopa Liidule lisaväärtust luua ning on tähtis ka luua keskkonnasõbralik transpordisüsteem. ettepanekus ei ole ette nähtud mitte ainult halduskoormuse vähendamist, ja reeglid, vaid on ette nähtud ka reeglite ühtlustamine, nimelt SafeCNeti kaudu info edastamine. ma arvan, et kompromiss nõukoguga eh, võimaldab siiski eh, ilma, kas või ilma ühtse keeleta siiski eh, kommunikatsiooni tõhustada praeguses olukorras siiski pole mõetud arvesse kõiki erinevaid olukordi, kui äh, osalised räägivad erinevat, erinevaid keeli. aga samas peab siiski rahul olema esimese lugemise tekstiga, mis võimaldab äh, nimetatud meetmete kiiret ellurakendamist tänu härra Sterksile. suur tänu, härra Rikki. ja nüüd vaba mikrofoni voor ja kõigepealt annan sõna proua Dikaule. suur tänu. laevade liikmesriikide sadamatesse sisenemise ja välju- ja sadamist väljumise eeskirjade direktiiv toob sisse olulisi muudatusi ühtse kontrollpunkti, SafeSafeNeti kasutamise ja nii edasi. direktiiv näeb ette ka tõhusa koostöö erinevate ametivõimude vahel. kolmekümne esimeseks detsembriks kaks tuhat üksteist peab olema ettepanekud välja töötatud, see, need puudutavad nii meretransporti kui ka siseveeteid. Euroopa Komisjon peaks aga ka selgitama, kuidas jõetranspordi infosüsteem sobitub SafeCNetiga. raportis raporti üheksandas muudates, äh, muudatusettepanekus soovitatakse vastavalt Solase konventsioonile kasutada meretranspordis ühtse keelena inglise keelt. proua Maisner, palun. härra president, volinik kõneles meile piirideta meretranspordist või mere, mereruumist ja me kõik soovime seda, aga tõsi on see et, et üheksakümmend viis protsenti meie ekspordist liigub mere kaudu ja tohutu suur kaubavahetus liigub läbi sadamate. seetõttu on oluline või isegi veelgi äh, rohkem harmoneerida süsteeme. ja see tuleb ka raportist välja. ükski jõupingutus pole siin liiast ma olen kuulnud siin ka seda, et paljud soovisid lihtsustamist, loots, lo-, lootsil, lootsita sõidulubade saamisel ja ühtse keele kasutamisel. palju parem oleks, nii nagu ka lennunduses kasut-, et kasutataks ühte kindlat keelt suur tänu. suur tänu. ja nüüd annaksin sõna härra volinikule, enne kui ma annan sõna raportöörile. Honourable members, thank you very much for your, your remarks and your anonymous support. suur tänu, ma tahaksin toe-, tänada teid teie üksmeelse toetuse eest, tegemist on tõesti olulise sammuga, aga meil on ees veel üks su-, veel suurem samm. kui me räägime ühtsest merendusalast Euroopa laevandusele, nimelt tollitõkked. ja seal me näeme palju rohkem probleeme. me praegu räägime siin aga formaalsustest ja tegemist on olul-, on tähtsa küsimusega, see ei ole kõigest administratiivne probleem. ma aga soovin ka teie toetust siis, kui me hakkame tegutsema tollivaldkonnas, sest tegemist on palju vastuolulisema ja keerulisema teemaga. suur tänu! suur tänu, härra volinik, nüüd härra Dirk Sterks, raportöör. Ik wil nog eens alle collega's bedanken, meneer de voorzitter, die ma tahan veel kord tänada kõiki kolleege, kes oma panuse andsid. samuti tahaksin tänada härra volinikku, sest ta eh, näitas näpuga just ühele väga valusale punktile, nimelt tolliformaalsuste ühtlustamisele. minu meelest ei tohiks eh, meretranspordist tolliteenuseid sugugi eraldada. suur tänu, et te rääkisite sellest, aga teie jaoks, härra volinik, on siiski direktiivis mitmeid ülesandeid, mida tuleks lahendada. näiteks lootsiteenuste puhul me peame arvestama, millist rolli märgivad sadamad äh, äh, ühendades mereteid ja, ja sisemaad. ilma kvaliteetses, kvaliteetsete sadamateenusteta ei oleks Äh, heal merepoliitikal mingit mõtet. navigatsioon jõgedel peab samuti aitama kaasa erinevate transpordiliikide ühendamisele ning äh, lõpuks äh, ma ei öelnud sugugi, et inglise keel, see on ainus keel, mida võib, võib, võib kasutada. muide, keele küsimus on väga tundlik, ma tulen ise sellisest riigist, kus keeledebatt on väga terav ja seda arendatakse, seda diskussiooni päevast päeva. ka siin keelte paabelis ei kasuta me sugugi ühte keelt, aga tehnilistes küsimustes on väga tähtis, et kõik mõistaksid asju ühtemoodi, seetõttu äh, soovime, et direktiivi alusel siiski ka see küsimus leiaks lahenduse ning äh, arvestataks ka rahvusvahelise merendusorganisatsiooni äh, soovitustega. ning keeleküsimuse taga on ka inimeste küsimus, inimesed kes kasutavad keelt, on tähtsad. Nemad ju arendavad meresektorit, tänu nendele saab meretransport muutuda tõhusaks ning keskkonnasõbralikuks. suur tänu teile, palju jõudu teile, loodame, et kõik, mis artiklis üksteist ka ellu rakendub, suur tänu! Be... aitäh, härra Sterks, hääletamine toimub homme kell kaksteist.